me täname kontrollikomisjoni liikmeid tulemast ja jätkame kohe päevakorrapunktiga number üheksa. päevakorrapunkt number üheksa Euroopa Liidu eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamine. kohe saab sõna raportöör Brian Hayes, kui siin on vähegi äh, rahulikum, nii et me saame teda ka kuulata. Please, leave you. the room without. lahkuge palun kärata uh,. Thank you very much indeed uh,, president. aitäh, esimees. kõigepealt uh, suur tänu koordinaatoritele et nad olid nõus seda algatusraportit koostama, ma selgitan kohe, miks me tõstatasime selle küsimuse ja siis äh, selgitaksin ka natukene oma soovitusi. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta augustikuus me avaldasime eelarve kontrolli nimel ühe tähtsa poliitilise dokumendi avaliku sektori reformi kohta ja kuidas Euroopa Liidu vahenditega seda toetada siis toimus meil veel ka kuulamine just eelarve kontrolli komisjonis ja ma mäletan, et me rääkisime sellest, et me peaksime siis äh, koostama algatusraporti selleks, et me saaksime koostada soovitused vastavalt nendele ekspertide arvamustele, mida meile edastati. kui me viimane kord sellest küsimusest rääkisime siin komisjonis, siis avaldati arvamust, et see kõik puudutab avalike teenistuste erastamist selleks, et äh, tõhusust parandada. päris nii see ei ole. tegelikult on tegemist raportiga, mille puhul räägitakse Euroopa Liidu eelarvest ja just nendest eelarveosadest, mis puudutavad avaliku sektori reformi ja selle hindamist meil on umbes üheksa miljardit eurot Euroopa Liidu eelarves, mis läheb avaliku sektori reformile me võime muidugi rääkida sellest, kas seda peaks olema rohkem või vähem, aga me kõik oleme ühel nõul selles osas, et see on erinevatesse rubriikidesse laiali jaotatud ja sellest tekibki küsimus, kas avaliku sektori reformiprogrammid on ka tõesti piisavalt äh, tulemuslikud. see raport ongi tegelikult sellest, kuidas hinnata neid vahendeid äh, ja vahendite kasutust. mina leian, et paremad majanduslikud tulemused, see on ju kõik, mida, see on ju see, mida me kõik soovime ja avaliku sektori öö, äh, kogemused kodanikega, et kas nad muutuvad paremaks, et need käivad käsikäes. et see, kuidas kodanik suhtleb avaliku sektoriga, kui need suhted paranevad, siis paranevad ka majanduse tulemused. vähemalt kaasaegses avalikus teenistuses äh, on see kogu Euroopa Liidus avaliku sektori mootoriks ja majanduskasvu mootoriks ja seda just liikmesriikides, kus to toimuvad siis äh, teatud välised või sisesed šokid. Äh, ka näiteks minu koduriigis ma toona nägin, kuidas oli vaja neid kohanemisprogramme läbi viia ja me tõesti mõtlesime selle peale, et äh, kuidas avaliku sektori reformi läbi viia, kuidas teha midagi teistmoodi, öeldakse alati, et ära, ärge jätke kunagi kasutama võimalust teha asju teistmoodi, kui te olete kriisis. peame tõesti mõtlema, kuidas tegelikult ka kohapeal teenida kodanike huve. ja avalik äh, sektori reform ei ole hea mõte mitte ainult siis, kui majandusel läheb halvasti, vaid ka siis, kui majandusel läheb hästi. ja äh, et meil on see nüüd eelarves sees, see on hea, sest me saame täiesti õigustatult nüüd küsida liikmesriikidelt, et kas teil läheb majandusel hästi või halvasti ja kuidas on teil lugu avaliku sektori reformiga. nii et äh, siin ametivõimude esindajad peavad teenima kodanike huve ja muutma ka seda, kuidas nad seda teevad. me oleme Euroopa Liidus näinud väga häid reformi näiteid äh, seda on tehtud äh, tihti ainult tänu Euroopa Liidu rahastusele. ning see tulemus, seda tuleb välja tuua ka teistele liikmesriikidele, kellel on võib-olla rasked ajad, on tõesti väga tähtis öelda, et kui tegemist on majandusliku kriisiga ja tuleb väga kiiresti eelarvet tasakaalustada, siis tõesti halbadel aegadel sul ei ole raha selleks, et avaliku sektori reformi läbi viia. just sellepärast ma leian, et me peaksime kasutama Euroopa Liidu eelarvet stimulaatorina nende liikmesriikide jaoks, kellel on vaja majanduslikku abi, et nad siis viiksid läbi ka avaliku teenuse, teenistuse reformi oma kodanike huvides. just sellel hetkel me peaksimegi hakkama rääkima sellest, et Euroopa Liidu äh, eelarve peab olema stimulaatoriks. Wolfgang Schäuble, teie koduriigi rahandusminister, rääkis sellest ka, proua esimees, et tuleb mõelda selle peale, kuidas Euroopa Liidu eelarvet kasutada reformide läbiviimiseks ja uute avaliku sektori mudelite sisseviimiseks. nii et äh, tegemist ei ole ilmselgelt Euroopa Liidu pädevusega siin on tõesti ähmane ala ja me tõesti peaksime liikmesriike kutsuma üles rohkem tegema aga kui me ütleme seda, et nad peaksid seda tegema, siis me peaksime ka kõigepealt vaatama, kuidas eelarves raha üleüldiselt kulutatakse ja see on ka see, mida ma oma reformidokumendis välja toon. nüüd, mida ma välja pakkusin? umbes üheksa miljardit kulutusi mitmeaastase finantsraamistiku kaudu, ma arvan, et et siin on praegu tõesti liiga palju erinevaid rubriike, eelarveridade eelar-, eelarveridasid. üks volinik peaks vastutama. ja ma tõesti arvan, et me saaksime niimoodi keskenduda ka tõesti äh, headele avaliku sektori reformiprogrammidele. meil on tõukereformide toetusprogramm, see aitab liikmesriikidel raskustest üle saada, aga me ei tea, kuidas seda rahastatakse, sest liikmesriikidel on vaja võib-olla mingil kindlal hetkel saada rahastust selleks, et suur reform läbi viia, nii et kui oleks üks volinik, siis sellest oleks abi, kui ainult üks volinik äh, vastutab, isegi kui mul on kõigest ainult üheksa miljardit selleks. rääkisin siin tehnoloogia parandamisest e, e-valitsusest, sellest, äh, kuidas me saaksime süsteeme toimivamaks muuta, meil on vaja ka programmi, mis seda toetaks, ma olen rääkinud ka tõesti ka sellest, kuidas tuleb omavahel äh, kogemusi äh, vahetada, kuidas on kulutatud, kas teised liikmesriigid saavad nendest kulutustest õppida. ma olen siin ka öelnud veel seda, et mis puudutab iga-aastast majanduskasvu aruannet, siis me peaksime ka majanduskasvu aruandluse sisse viima eraldi peatüki, mis oleks äh, just suunatud avalikule teenistusele ja haldusele. see tuleks eraldi välja tuua selles üldises hinnangus selle kohta, kuidas liikmesriikidel läheb. et mida nad teha, teevad avaliku sektori reformiseks, on minu arvates üks väga tähtis osa sellest ja ma olen ka rääkinud sellest, miks meil on vaja ka mitmeaastasesse finantsraamistikku tulevikus stiimuleid sisse viia, ma arvan, et see on üpris radikaalne mõte, aga seda tasub siiski arutada. komisjon peab välja töötama ka korraliku hindamissüsteemi, kus vaadatakse nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt seda, kellel läheb hästi reformiprogrammidega ja samamoodi tuleks ka struktureeritud dialoogi pidada riiklike parlamentidega. Euroopa Parlament võiks olla see koda, kus me saame tõesti äh, prožektori valguse suunata liikmesriikidele ja vaadata, kellel läheb hästi ja kellel mitte. samamoodi tuleks rääkida ka võrdlustähistest, äh, sellest, et äh, üleüldiselt ka preemiasüsteemid avalikus sektoris tuleks täielikult ümber teha teatud liikmesriigid, mitte küll kõik Eh, peaksid siis hakkama ka prioriteete paika panema. olen rääkinud kohalike omavalitsuste aitamisest, sellepärast et tihti kohalikud omavalitsused avalikus teenistuses mängivad kõige tähtsamat rolli ja siin on ka teisi valdkondi. aga ma tõesti usun, et siin on tõesti võimalus hinnata, kuidas me oma vahendeid kulutame ja tõesti palun ärge suhtuge sellesse raportisse ideoloogiliselt, see ei ole siin erastamisest, vasakpoolsusest või parempoolsusest, vaid tõesti tuleb vaadata seda, kuidas avaliku sektori reform võiks olla osa majanduse poolaastast ja majanduse haldamisest ja ma arvan, et sellest oleks meile kõigile väga palju kasu. aitäh, proua esimees! ja, besten dank für die komisjoni! aitäh ja komisjonist äh, saab sõna härra Hauser, kes töötab siis tõu-, korrapoliitiliste reformide osakonnas. Thank you and uh.... aitäh aitäh selle algatuse, selle raporti eest. ma arvan, et me oleme täielikult äh, teiega nõus. ja meie diagnoos on üsnagi sarnane härra Heisi omale. mida me näeme liikmesriikides? selle võiks põhimõtteliselt jagada kahte gruppi. liikmesriikide seas on neid kus on tugevam haldussüsteem, teistes nõrgem. ja oleme nõus ka selle hinnanguga, et kui tegemist on nõrga haldussüsteemiga, siis on raske ka täita liikmesriigi kohustusi, kuid ühtlasi on raske tagada riik, kus on majanduskasv, heaolu, kodanike kaasatus. ja eelkõige on Euroopa lisandväärtus selle teemaga süsteemaatilisel tegelemisel ka tagatud, sest et äh, tugev haldussüsteem mõnedes liikmesriikides äh, ka ne-, ka sellisel juhul on tegemist äh, väljakutsetega demograafilised muutused, äh, tehnoloogia muutused, kriisid, mis põhimõtteliselt võivad puudutada kõiki. nii et Euroopa Liidu eelarve ja ka komisjon iseäranis saab an-, tagada lisandväärtust nendele liikmesriikidele läbi heade tavade, teadmiste jagamise, koos õppimise. nii saame koos mõista, mis on hea avalik haldus. ja see ongi põhimõttelise tähtsusega aspekt kõigi Euroopa Liidu eesmärkide täitmisel, nii et suur tänu, härra Heis, me tervitame seda raportit ja oleme ka nõus, et ka komisjon peab tegema pisut kodutööd selleks, et paremini koordineerida tegevusi ja selleks, et meie poliitikad oleksid sidusamalt seotud. meil on kogu aeg see küsimus, et meie haldusvõimekus on halb ja et meil on vaja haldusvõimekust suurendada, seda oleme me ka täna kogu aeg nagu punast joont siin kuulnud ja näinud ja tegelikult õigusriigi põhimõtted on äh, Äh, seotud ka sellega, mida saab haldus ära teha, millised äh, haldustraditsioonid äh, ja valitsemistraditsioonid meil on, kui mõtlen siin Tšehhi Vabariigi, Poola, Kreeka peale. nii et tõesti on täiesti ükskõik, kui kaua on mõni liikmesriik olnud Euroopa Liidu liige. ja siin tekib ka küsimus, kas Euroopa Liidul on pädevused või mitte. tegelikult mitte kedagi pole huvitanud see kui lihtsalt mingi rakkerühm äh, kokku kutsutakse ja räägib sellest, et on probleeme rahade kasutusega. nii et see on juba tõesti väga huvitav, kas te võiksite, härra Hausel, mulle ka selgitada, mis, mida teie osakond üldse teeb siin, kui me räägime korrapoliitiliste reformide toetuse osakonnast? So the, the structural reform struktuuri reformi tugi talitus on komisjonis uus talitus, see on komisjoni peasekretäriaadiga seotud, tegutseb selle juures ja see on unikaalne lähenemine, me oleme teenusepakkuja komisjonis. meil on rahastamisprogramm, milleks on struktuurireformi tugiprogramm, mida toetas ka Euroopa Parlament, selle eelarve hetkel sada, on sada nelikümmend kaks miljonit eurot käesolevaks perioodiks. ja hiljuti Euroopa Parlament ka andis nõusoleku suurendada selle programmi rahastamist. ja kuidas me siis tegutseme, me oleme nõudlusepõhine, me küsime liikmesriikidelt, mis on nende vajadused seoses struktuurireformidega ja see tähendab seda, kuidas paremini juhtida riiki, kuidas paremini kvalitiivseid, kvaliteetseid poliitikaid ja teenuseid tagada kodanikele. see talitus loodi aastal kaks tuhat viisteist ehk oleme kolm aastat vana, noor talitus ja meid üllatab huvi, mida see on tekitanud liikmesriikides. esialgselt arvasime, et võib-olla saame ehk viis äh, riiki klientideks, võib-olla kolmkümmend, nelikümmend projekti, aga viimase projektide pakkumisega tegelikult saime sada nelikümmend neli taotlust kahekümne neljandast liikmesriigist. Äh, kolm korda rohkem oli taotlusi kui võimalusi, nii et see on tohutult populaarne programm, liikmesriigid hindavad kõrgelt komisjoni uut rolli, kes teeb partnerina koostööd liikmesriikidega, selle asemel, et äh, juhiseid jagada, nii et me vastame tõesti liikmesriikide nõudlusele. Äh, nii et tegutseme sellistel alustel, see on programmi tuum, aga on ka teine äh, element, millega oleme alustanud tööd. see seisneb selles, et komisjoni peasekretär otsustas anda talitusele koordineeriva rolli avaliku halduse osas Euroopa Komisjonis. nagu ka härra Heisi raportis äh, öeldakse, avalik haldus ei ole mitte ainult Euroopa, ei ole mitte poliitika valdkond, see on horisontaalne teema. see pakub huvi erinevatele komisjoni teenistustele kuid kellelgi, kellelgi ei ole üldpilti, ühtlasi meil on vaja üldpilti. peame suutma süsteemselt analüüsida olukorda selleks, et tagada lisandväärtust. nii et loodetavasti läbi selle koordineeriva funktsiooni saavutame me poliitikate vahel suurema sidususe ka rahastamisprogrammides ja ka hindamisprotsessis ja ka selles, kuidas me suudame koos õppida seda, kuidas tagada paremat avalikku haldust Euroopa kodanikele. minu viimane küsimus, kui palju kaastöötajaid teil on seal osakonnas? How many staff? Sorry, it's an, it's an interesting question. hea küsimus. meie teenistus kasvab kiiresti aastal kaks tuhat viisteist, kui me tegutsemist alustasime, oli meil, oli meil töötajaid nelikümmend, kolm aastat hiljem nüüd on meid umbes sada seitsekümmend seitse. nii et äh, uue MFF-i ettepanekuid vaadates on ka ettepanek anda rohkem ressursse meie talitusele. hetkel äh, mõtlemegi selle üle, kuidas me sooviksime areneda ja kaasa arvatud personali osas selleks, et oma ülesandeid täita ja mida siis sooviksime näha uues finantsraamistikus. ja äh, küsimus äh,, et äkki tuleks äh, britte siis aidata, kui tegemist on <laughs> lahkumisläbirääkimistega. kolleeg Hais saab lõpetuseks sõna. Well, I want to thank um... sooviksin tänada Äh, esinaist ja komisjoni märkuste eest ja vastuseks komisjonile. ma arvan, et on tähtis, kui me tahame edu saavutada, et liikmesriigid, see peab tõesti lähtuma liikmesriikide soovist, selle asemel, et komisjon tuleb ja nõuab midagi, ma arvan, see partnerlussuhe on väga tähtis. ja see ja kasu, mida liikmesriigid saavad, on äärmiselt tähtis. ma olen nõus on äh, edukamaid haldussüsteeme ja vähem edukaid, kuid meie kultuuritaust on ka erinev. Äh, teenuste osutamise viisid on erinevad, kuid see ei tähenda, et õppimine pole võimalik ja et väljakutsete lahendamine pole võimalik. nii et tähtis on parem koordineerimine, seepärast ma arvan, et see on võimalik ka saavutada järgmise rahastamisperioodi ajal paremal tasemel Äh, esinaine rääkis ühest väga olulisest asjast. see on probleemiks ka praegustele liikmesriikidele, poliitilised traditsioonid, õigusriigi teemad, ma olen selle kõigega nõus. kuidas e viia Euroopa Liidu vahendeid kodanikele ja näidata kodanikele, et Brüsselist tuleb rahastamine tõesti toob kaasa muutused nende elus, kuid ühtlasi on tähtis ka potentsiaalsetele liikmesriikidele. me kasutame seda mõõdikuna hindamaks potentsiaalseid äh, liitujaid selles osas, kas nad on saavutanud teatud standardid avalikus halduses. mida rohkem me seda teemat arutame, mida rohkem asetame selle küsimuse potentsiaalsete liikmesriikide ette, kes äh, liituvad järgmise kümne aasta jooksul, on seda parem. huvitav oli ka kuulda komisjonilt, kui palju on olnud huvi liikmesriikides, sada nelikümmend neli projektitaotlust viimases voorus see näitab, et liikmesriigid tõepoolest on huvitatud sellest ja nad otsivad ka toetust. viime selle siis järgmises voorus veel sammu võrra edasi. hea küll on äh, saada nõu parimate tavade osas struktuurireformi toetusprogrammist, aga ka poliitiliselt tuleb see küsimus tõstatada. Äh, reaalse finantstoetuse osas kuidas me toetame mõningaid vaesemaid liikmesriike, kellel on vaja selliseid stiimuleid selleks, et äh, uude süsteemi jõuda, see on juba keerulisem küsimus. ma tahaksin igal juhul, et see teema jääks lauale kogu majanduspoliitilises debatis, mida me praegu korraldame, mida selge tahe on komisjoni poolelt olnud ja mul ja komisjoniga peetud kõnelused, kõnelused on mulle väga muljet avaldanud mõelgem nüüd ka poliitilisele suunaseadmisele, eriti uues komisjonis, see võib tõepoolest asju muuta. aitäh, muudatusettepanekute esitamise täht-, lõpptähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober kell neliteist null null ja tegeleme siis äh, üheksateistkümnendal ja kahekümnendal novembril muudatusettepanekutega ja siis hääletus on kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal novembril ja jaanuaris on asi täiskogul aitäh, sellega on see päevakorrapunkt lõpetatud ja aitäh arutelu eest ja jätkame kümnenda päevakorrapunktiga. Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis. tegemist on arvamusega konstit-, põhiseaduskomisjonile. meie arvamuse koostajaks on härra Sarvamaa, kes saab ka kohe sõna. aitäh, esinaine. nagu me hästi teame, komisjon tegi avalikuks viis stsenaariumi Euroopa tulevikuks oma valges raamatus eel, no, aastal kaks tuhat seitseteist ja lisaks on üles kutsutud liikmesriikide presidente ja peaministreid avaldama oma arvamust täiskogul Euroopa Parlamendis, oleme seda teinud aasta kaks tuhat kaheksateist jooksul korduvalt ja kõik need panused on olnud väga olulised arutelus Euroopa tuleviku üle, nüüd kus meie ees seisab Brexit nüüd, kus me töötame uue MFF-i kallal, kus meie ees on paljud väljakutsed Euroopa Liidus, nii rände, julgeoleku, Euroopa vastasuse ja õigusriigi nõuetest mittekinnipidamisega liikmesriikides. ja sellest lähtudes olen koostanud arvamuse, mis on suunatud AFCO komisjonile, põhiseaduskomisjonile ja peamised aspektid minu arvamuses siis, esiteks tuleb mõelda sellele, kuidas Euroopa Liidu eelarvesüsteemi tuleks reformida, selleks, et neil oleks adekvaatne eelarve piisavate finantsvahenditega, mis langeksid kokku omavahendite süsteemi reformiga. see on otsustava tähtsusega, kui me tahame kõrget investeeringute taset ning Euroopa Liidu mõju rahvusvahelisel tasandil. teiseks, EDF tuleks kaasata Euroopa Liidu eelarvesse Euroopa Liidu Arengufond, see oli juba MFF-i ees ettepanekus selleks, et tagada, e-, ära hoida eelarve killustumist. Euroopa Arengufondi kaasamine suurendab ka eelarve kontrollijate suutlikkust kontrollida eelarve täitmist. ühtlasi Ühendkuningriigi lahkus, Ühendkuningriigi otsus lahkuda Euroopa Liidust, sellel on keerukad finantstagajärjed ja see mõjutab negatiivselt Euroopa Liidu eelarvet ma arvan, et ülejäänud kakskümmend seitse peaksid olema ambitsioonikamad eelarvereformi osas, arvestades praeguseid ja tulevasi väljakutseid Euroopa Liidu ees. ja neljandaks, väga oluline aspekt, hea, eelarvele heakskiidu, täitmisele heakskiidu andmine on tähtis aruandekohusluse põhimõte kodanike ees. tuleb järjest rohkem keskenduda tulemustele heakskiidu andmisel. tähtis on ka kaitsta maksumaksjate raha pettuste eest. ja kuuendaks peaksime kõik olema mures õigusriigi põhimõtetest mitte kinnipidamise pärast mõnedes liikmesriikides põhiväärtuste austamine ja õigusriigide põhimõtte austamine on absoluutselt vajalik demokraatia, demokraatlik eeltingimus, arvestades finantssolidaarsust. me ei saa finantssolidaarsust tagada, ilma et peetaks kinni õigusriigi põhimõtetest ja seitsmendaks, ma usun, et on tähtis jätkata arutelu Euroopa tuleviku üle kõige kõrgemal institutsionaalsel tasandil, eriti keskendudes sellele, kuidas tõhusamalt vahendeid kasutada, kuidas demokraatlikult kontrollida lõppenud eelarvet. lisaks ma loodan, et AFCO vastutav komisjon võtab need märkused arvesse, ma tänan esinaine, ma tänan kolleegid võimaluse eest seda arvamust tutvustada, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks kontis on kaheksateistkümnendal oktoobril kell kaks, kell neliteist null null ja hääletus toimub kaheksandal novembril meie komisjonis, kui meil hääletus ikka toimub kaheksandal. arvestades mõningaid asjaolusid aga igal juhul suur tänu. ja kolleeg Ali saab sõna variraportöörina. aitäh, lugupeetud kolleegid, äh, lugupeetud kolleeg Sarvamaa, Euroopa on silmitsi uute väljakutsetega ja see tähendab ka auditeerimise jaoks uusi äh, asju hiljutine finantskriis on äh, läbi, aga see mm, tuleb kindlasti tulevikus tagasi, sellepärast on väga oluline stabiliseerida meie naabrust, sest äh, jär-, perioodiliselt tulevad kindlasti ka uued pagulasvood ja on väljakutsed, mis seonduvad par-, terrorismi, Äh, demograafiliste probleemide, teiste suurriikide ja muude väljakutsetega. ja ma tahaksin tunnustada raportööri äh, selle arvamuse eest, millega ta üritab vastata tulevastele väljakutsetele äh, eelarve kontrolli komisjoni seisukohast. tõhus raha kasutamine, demokraatlik legitiimsus peaksid olema kohandatud äh, tuleviku väljakutsetele. me oleme täiesti nõus sellega, et Euroopa Liidu poliitikaid tuleks äh, ajada strateegilisemalt. Euroopa Liidul on vaja tugevat äh, nägemust tulevase arengu jaoks, mis hõlmaks vähemalt kümne kuni viieteist aastast perioodi. enamus oodatavatest väljakutsetest vajab tegelemist igapäevaselt. me peaksime andma piisavalt vahendeid programmidele, tagama piisavad kontrollivahendid ning mis puudutab ESF-i, siis te äh, arvasite, et vaja on Euroopa lisaväärtust, me arvame, et vaja on korralikke äh, ähm, kontrollimehhanisme ja korralikke määratlusi ning äh, vaja on tagada piisavad rahalised vahendused, vahendid, mis ja moderniseerimine ja omavahendite süsteemi väljaarendamine. aitäh! aitäh ja komisjoni nimel härra Kalbrok, palun aitäh, väga lühidalt paar märkust selle arvamuse kohta, mille on koostanud härra Sarvamaa selleks, et toetada äh, seda seisukohta. Te olete nõudnud, et meil oleks ambitsioonikas eelarve ja meie oleme teinud ees, ettepaneku, mis meie arvates on ambitsioonikas, kus võetakse arvesse uusi äh, prioriteete ja ka seda, et Ühendkuningriik lahkub ja te teate, et me oleme välja pakkunud mõningad vähendamised kahes suuremas äh, kulutuste programmis ÜPP-s ja ühtekuuluvuspoliitika vallas ja uu-, uusi prioriteete kattavad enamasti uute omavahendite ettepanekud ja me oleme kuulanud parlamendi soove selles küsimuses. ja me oleme lisanud ka ettepanekud Äh, selles ettepanekute komplektis, mis me esitasime mais, puudutab ähm, paremat rahakasutust ja õigusriigi põhimõtete järgimist, mida me juba arutasime, nii et me oleme oma ettepanekutes tuginenud olemasolevate poliitikate põhjalikule arutelule. Ähm, ja me oleme üritanud äh, välja tuua Euroopa Liidu lisaväärtuse iga äh, ettepaneku puhul, mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku me oleme hinnanud ka äh, tõhusust ja lihtsustumist parlamendi soovil ja meil on nüüd parem äh, raamistik, see ei ole veel lõpule viidud, aga see on igal juhul parem äh, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus ja igas ettepanekus on eesmärgid ja indikaatorid, mis võimaldavad tulemuslikkust paremini hinnata. ja me oleme tõhusat tööd teinud, nagu te väga hästi teate Äh, finantsreeglite lihtsustamise kallal ja me oleme saavutanud väga häid tulemusi ja see on kindlasti heaks aluseks äh, lähtsustatud äh, sektoripõhise õigusloome jaoks ja me oleme üritanud säilitada investeeringute kõrget taset, sest investeeringud on väga olulised Euroopa Liidu mm, tulevases eelarves, investeeringud teadusuuringutesse ja ka finantsinvesteeringud EU Invest ettepanekuga. ja me ei ole jätnud tähelepanuta seda, et äh, läbipaistvuse vallas ja vastutuse vallas äh, on piiratud edusamme tehtud ja me oleme ka teinud ettepanekuid teatavate poliitikavaldkondade jaoks ja nüüd on lihtsam äh, neid seostada ja me oleme kuts-, kuulda võtnud parlamendi soovi, et Euroopa Arengufond oleks tulevikus Euroopa Liidu eelarve osa, aitäh! aitäh! see oli tõesti väga hea mõte. ja lõpetuseks kolleeg Sarvamaa, palun. aitäh! ma peaks võib-olla ütlema, et ma tervitan komisjoni innukust ja valmidust neid parlament, neid e-, mõtteid edasi arendada, mis meil on ja et äh, töö on äh, käinud paralleelselt, see on tõesti väga hea märk, et äh, nii paljud asjad on juba arvesse võetud. aga mul tegelikult väga midagi rohkem ei olegi lisada, aitäh! aitäh ja siis jätkame päevakorraga, päevakorrapunkt üksteist, Euroopa Sotsiaalfond pluss ja tegemist on meie arvamusega tööhõivekomisjonile ja arvamuse koostajaks on kolleeg Pirinski, kes saab nüüd sõna selleks, et tutvustada meile oma arvamust. aitäh! kahekümne üheksandal mail äh, Euroopa Komisjon võttis vastu oma ettepaneku uue ESF e Plussi äh, kohta, liites olemasoleva Euroopa Sotsiaalfondi noorte tööhõive algatusega Euroopa abifondiga enim puudust kannatavate isikute jaoks ja Euroopa Sotsiaalhõive ja Sotsiaalse Innovatsiooni Fond programmiga ja Euroopa Liidu terviseprogrammiga. komisjon põhjendab oma ettepanekut eesmärgiga ja tsiteerin, ühtlustada ja lihtsustada rahastamist ning luua sünergia loomiseks lisavõimalusi, kasutades terviklikke rahastamisviise. ja see eesmärk on põhimõtteliselt tervitatav. aga selline koondamine ei tohiks kuidagi ohustada äh, uue ESF-i, ESF Plussi nõuetekohast rakendamist, tulemuslikkust, lisaväärtust ja eelarve kontrolli. ja sellega seoses tuleb äh, komisjoni ettepanekute järgmisi väga problemaatilisi aspekte käsitleda väga hoolikalt. erieesmärkide ja prioriteetide puudumine ESF äh, pluss eelarve jagatud täitmise harus mis tekitab tulevikus selles harus ebakindlust seoses äh, toetuse kavandamise, jälgimise ja hindamisega uue ühissätete määruse jõustumisel, kui liikmesriigid on kohustatud järgima ühissätete määruse asjakohaseid sätteid seoses ESF Plussiga. lisaks sellele on komisjoni ettepaneku eesmärkideks mida praeguse perioodi puhul toetatakse eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate programmidega ESF, noorte tööhõive algatus ja Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks, saanud ka erieesmärgid, mida tuleb käsitleda e-, eelarve otsesel ja kaudsel täitmisel see muudab erieesmärgid nagu materiaalse puuduse vähendamine toidu pakkumisega või vaesuse ohus elavate inimeste sotsiaalse lõimimise edendamine automaatselt asjakohaseks tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru ja terviseharu jaoks. siiski on äh, teise osa kolmanda peatüki kohaselt ja tsiteerin, materiaalse puuduse vähendamine toidu pakkumisega erieesmärk, mis on asjakohane üksnes eelarve jagatud täitmise haru puhul ning kolmandas osas puuduvad tegevuseesmärgid, mis näeksid ette, kuidas erieesmärki vaesusohus elavate inimeste sotsiaalse lõimimise edendamine käsitleda otsesel ja kaudsel eelarve täitmisel lisaks sellele puudub selge mehhanism, millega selgitada, kuidas tuleb saavutada kolme haru vastastikune täiendavus ja sünergia. neljandaks, lisaks sellele on jagatud täitmise alla kuuluva haru vahendite eraldamine otsese eelarve täitmise raames rakendatavasse harusse endiselt väga küsitav ja ebaselge ning selgitused puuduvad nii ESF Plussis kui ka uues üldsätete määruses rangelt äh, tuleks vältida võimalikku dubleerimist või teatud meetmete toetuse puudumist, seda enam, et arvet-, arvestades tõsist eelarvevahendite nappust, eeldatakse, et ESF pluss omab olulist osa mitmete peamiste probleemide lahendamisel märgatavalt suurenenud vastutusaladel kõigi Euroopa Liidu kodanike sotsiaalsete õiguste tagamisel ja lõpetuseks, ESF pluss määruse ettepanek ei sisalda näitajaid tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimiseks ega sisalda ka vajalikke asjakohaseid sätteid komisjoni järelevalveks ja aruandluseks, mille puudumisel on asjakohane programmitöö ja toetuse andmine selle haru raames muutunud väga problemaatiliseks liigu eelarve tõhu-, liidu eelarve tõhusa parlamentaarse kontrolli saavutamiseks on vaja need puudusjäägid nõuetekohaselt lahendada ja likvideerida. sellega seoses on kõige olulisem, et määruses määratletaks selged programmitöö eeser-, eeskirjad ESF Plussi eelarve otsese ja täi-, kaudse täitmise raames laiemas mõttes on usaldusväärse finantsjuhtimise ja Euroopa Liidu eelarve tõsi, tõelise lisaväärtuse tagamiseks ülioluline, et koor-, kooskõlastamine ja sünergia oleksid tagatud mitte ainult kolme ESF Plussi haru vahel, vaid ka nende ja muude Euroopa Liidu fondide, vahendite ja programmide vahel. aitäh! We thank you. I, ich, ich habe gesehen, dass ma nägin, et te olete tõesti sellega asjaga tööd teinud, olete äh, koostanud muudatusettepanekuid, mis üritavad äh, äh, meid mingis suunas juhatada ja ma näen, et variraportööre kohal ei ole, seetõttu annaksin sõna komisjonile, proua Velahi Bonja, palun. aitäh, proua esine, esimees tahaksime kõigepealt tänada parlamenti selle ettepaneku väga põhjaliku analüüsimise eest ja oleme siin selleks, et reageerida peamistele kommentaaridele ja muredele, mida te just siin üles lugesite ja et mõningaid asju selgitada kõigepealt see ühiste eesmärkide äh, asi, et, et komisjoni ettepaneku artiklis neli oli äh, ette nähtud, et kõigi harude jaoks äh, on vaja ühised eesmärgid määratleda ja eesmärk oleks, et meil oleks ühised eesmärgid see oleks äh, fondide äh, koondamise aluseks ja tulevase sünergia ja täiendavuse aluseks ja sellised eesmärgid on äh, paika pandud, tuginedes sotsiaalsete õiguste sambale ja sellepärast on meie jaoks väga oluline see, et meil oleksid ühised eesmärgid, kui meil neid ei ole, siis on väga raske saavutada sünergiat sü Äh, kui me ei alusta ühiste eesmärkidega, nii et see on koondamise puhul olnud äh, põhiküsimuseks, et meil oleks need ühised eesmärgid ja oleme nõus teiega selles, et äh, et FEAD-i alla hakkab kuuluma see pea, materiaalse abi andmine ja see puudutab tõesti ainult FEAD-i. ja kui me kirjutasime seda, siis see on, oli see tõesti väga oluline mõte, väga oluline on see, et, et need ühised eesmärgid on äh, põhiküsimuseks. ja me oleme nõus, et vaja on äh, tööd jätkata selleks, et tagada sünergia rakendamise faasis, et me oleme loonud raamistiku ja see on äh, seal selleks, et taga, et lihtsustada sünergia loomist, aga sellest ei piisa ja me peame tööd jätkama näiteks seda ettepanekut äh, välja töötades oleme üritanud äh, leida neid sünergiaid ja teine asi, mida tahaksin rõhutada, näiteks sotsiaalne innovatsioon, mis on meie programmides äh, võtmetähtsusega. meil on siin väga tugev lähenemine, et jagatud ähm, täitmise alla kuuluvate programmide puhul ähm, ja siis meil on võimalik ka pilootprojekte läbi viia Euroopa Liidu Äh, tasandil ja siis äh, neid suurendada, et ka e-, e-, eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate programmidega. ja üks probleemidest, mida me oleme näinud, on see, et äh, meil on siin puudu vahelüli ja si-, siin me oleme nüüd näinud sellise, ette sellise sellise riikliku riikliku võimaluse, et ähm, ja me oleme mõelnud sellele, et äh, korraldusasutus saaks suuremad võimalused, et äh, meie eest äh, projekte korraldada ja siis oleks jagatud täitmise alla kuuluvate programmide puhul võimalik suurendada nende programmide mahtu. ja mul on väga kahju, et see projekt pro,, ettepanek ei olnud selge, aga meil on äh, sünergiale saavutamisele ette suuna-, sünergia saavutamiseks ette nähtud äh, elemendid äh, siin täiesti olemas äh, selleks, et sotsiaalse innovatsiooni eesmärke täita. see ettepanek on ka ühissätete määruse alla kuuluv ja see mõte tuli sealt, et me tahame samasugust töömeetodit ja me arvame, et siin on äh, see ühislül-, puuduv lüli olemas, mida me tulevikus tahame siia sisse panna. ja spetsiifilised eesmärgid, kui me alustame algusest, need eesmärgid on kõigile harudele ühised ja täiendavate eesmärkide loomine oli lihtne, aga aga see ei ole ideaalne, et meil on siin erinevad eesmärkide tasemed äh,, ja võib-olla me peaksime mõtlema sellele, et tulevases mitmeaastases finantsraamistikus meil on kaks äh, juhtpõhimõtet, lihtsustamine ja paindlikkus, nii et kui meil on ähm, siin allharud, võib-olla see läheb liiga kaugele ja taktikalisest punktist võttes arvesse ja siit äh, siis finantsinstrumendid lähevad mikrorahastamise alla, nii et EAS-i on põhimõtteliselt sama, mis on praegune programm. nii et praktiliselt äh, on meil seal kolm äh, suunda, üks nendest suundadest on aga väga domineeriv, nii et võib-olla see ei olnud siiski vajalik. ja ka indikaatorite küsimus seni EAS-i haru puhul ei ole indikaatoreid ette nähtud, see, sama on olukord ka praeguses mitmeaastases finantsraamikus, mõte oli, et töötada need välja hilme, hiljem ja seda me võiksime loomulikult edasi arutada, aga öö, ma lihtsalt tahtsin öelda, et neid indikaatoreid ei öö, saa praegusest mitmeaastasest finantsraamistikust üle võtta tulevikus tuleb arvesse võtta ka EAS-i uusi finantsinstrumente, kui me need indikaatorid äh, määratleme, siis mõlemad, mõned neist on olemas äh, põhiõigusaktis, aga äh, teised indikaatorite tasemed tuleb teistes õigusaktides määratleda. ja üks oluline asi meie jaoks, mida te ei maininud jagatud ähm, eelarve täitmise puhul artiklis seitse te olete ette, teinud ettepaneku, et CSR-ide summad tuleks kustutada. meie arvates on see väga oluline säte selleks, et tagada, et äh, e, jagatud eelarve täitmisega programmide ellurakendamine oleks tagatud ähm, ka mm, tulevikus. ja siin on äh, tehnilisi aspekte veel, me võime seda edasi arutada kahepoolselt ja äh, Te olete teinud äh, ka parandusi, millega me oleme nõus, sellepärast et komisjoni algses ettepanekus olid vead sees, aitäh selle eest. aga ma arvan, et selle juurde võime tõenäoliselt hiljem tagasi tulla, aitäh. Te kindlasti sotsiaalkomisjonis tegelete selle Ähm, õigusliku alusega, et millised arutelud on seal toimunud? ma tean, et see on piinlik, et ma teilt äh, pean äh, parlamendisaadikuna küsima, et mida te seal maja teises otsas teete, aga kuna see on lihtsam, siis ma küsin teilt seda um,. Well, in the uh, ample committee we... tööhõive komisjonis äh, on raport esitatud ja meil on umbes kaheksa tuhat, kaheksasada muudatusettepanekut ja neid praegu arutatakse ja hakatakse arutama kompromissmuudatusettepanekuid. ja siin nüüd küsin kolleegilt, ma ei mäleta, millal meil on hääletus kavandatud. kahekümne seitsmendal novembril on äh, hääletus ette nähtud. aitäh. väga tore, et keegi teab ja lõpetuseks saab sõna kolleeg Pirinski tahtsin väljendada tunnustust konkreetsete kommentaaride eest. ja selle eest, et komisjon kavatseb tööd jätkata, ma iga kommentaari siin ei käsitleks, võib-olla paar asja, mida võiks arvesse võtta et ähm, EURES äh, läheb äh, Euroopa Tööameti alla lõpuks äh, äh. aga mm, see on küll väga kahtlase väärtusega muudatus ja seda tuleb tõesti tulevikus ilmselt arutatakse väga äh, palju ja ei saa eeldada, et see nii ka läheb ja teine märkus puudutab EAS-it ja meie oleme mures sellepärast, et pööratakse tähelepanu sotsiaalsele innovatsiooni eesmärgile, aga meie oleme mures sellepärast, et see võiks jätta kõrvale need mured, mis seonduvad kõige enam puudust kannatavate inimestega ja sotsiaalse tõrjutuse eh, eesmärgiga mis peaks ESF Plussi puhul siiski olema äh, peamine asi ja EAS-i puhul samuti. ja laiemalt, kuna te küsisite tööhõivekomisjoni kohta, siis äh, on üsna palju muudatusettepanekuid ja ilmselt äh, komisjoni algset ettepanekut arendatakse üsna palju edasi aitäh ja sellega oleme selle päevakorrapunkti käsitlemisega lõpule jõudnud. meil on muudatusettepanekute lõpp, esitamise lõpptähtaeg üheksateistkümnes november kell neli ja, ja, ja siis äh, hääletame kaheksanda, üheksateistkümnendal oktoobril on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg ja kaheksandal novembril on äh, hääletus ja jätkame õigusprogrammiga. Mm, Gilles Barnier, palun. üleilmastumisega kohanemise Euroopa fond, mis loodi aastal kaks tuhat kuusteist, pidi kokku lepitama üleilmastamisega kaasnevad positiivsed aspektid ja potentsiaalsed negatiivsed aspektid, mis on lühiajalised eriti mis puudutas see kõige haavatavamaid töötajaid, kõige madalama kvalifikatsiooniga töötajaid ja nüüd on aeg teha kokkuvõtteid. märtsist kaks tuhat seitseteist kuni märtsini kaks tuhat kaheksateist Euroopa Komisjon sai sada nelikümmend kaheksa kaasrahastamise taotlust kahekümne esimesest liik-, kahekümne ühest liikmesriigist kuussada miljonit eurot oli kogusumma, eesmärgiks on, oli aidata saja, sada kolmkümmend kaheksa tuhat vallandatud töötajat ja kaks, kakssada üheksakümmend tuhat Äh, inimest, kes ei õpi ega tööta. kümne aasta jooksul seitse liikmesriiki ei ole üldse kasutanud neid vahendeid üleilmastumisega kohanemise Euroopa fondist. Need arvud näitavad, et on vaja kindlaks teha, millised on takistused fondivahendite kasutamisel mõnedes liikmesriikides ja pakkuda välja ka meetmeid, mille abil saaks neid äh, takistused kõrvaldada. täna üritame siis kindlaks teha, kuidas reformida seda fondi selleks, et äh, teda rohkem kasutataks ja selleks, et kasvaks tema tegutsemissuutlikkus. raportis äh, toetan kolleeg, äh, kolleeg Areena ettepanekuid tööhõivekomisjonis, tegemist on vastutava komisjoniga ja oma arvamuses soovitan ma künnist muuta. siiani oli see kakssada viiskümmend vallandatud inimest piirkondades, kus on juba kõrge tööpuudus teine ettepanek, kaasrahastamise määr kõigi te teenuste puhul seitsekümmend protsenti kogusummast ning ligipääs fondile samuti töötajatele, kellel on tähtajaline leping, ajutine tööleping või mikroettevõtete, väikeettevõtete juhid. ma sooviksin, et neljalt viidaks üheksale kuule see tähtaeg pärast tegevuse lõpetamist ning samuti hindamisaja lühendamist Euroopa Komisjoni toetuse andmiseks kuuekümnelt neljakümnele päevale ning samuti soovisin, et enam pandaks rõhku teatud punktidele, nagu näiteks optimaalne koostöö liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel selleks, et peetaks kinni läbivaatamise tähtaegadest äh, finantsabi andmiseks. on vaja ka tõhustada äh, kommunikatsioonitegevust, teavitamistegevust. Äh, eriti puudutab see ametiühinguid, kohalikke võrgustikke ning avalikkust laiemalt. ja ma arvan, et lõpp raporti esitamine liikmesriikide poolt, kuidas fonde on kasutatud iga kahe aasta tagant, on oluline selleks, et Euroopa Parlament saaks samuti teostada poliitilist järelevalvet ning et Euroopa Komisjon saaks jätkuvalt hinnata saavutatud tulemusi, äh, mida siis on saadud äh, fondivahendite kasutamise läbi ning lisaks tuleb kaasata kliimategevus, Euroopa Liidu tegevust sisse ning saavutada kolmekümne protsendi eesmärk eelarvelistes kulutustes, mis on siis suunatud võitlusele kliimamuutustega. proua esinaine, head kolleegid, see oli siis kokkuvõtlikult äh, see, mida mina sooviksin oma arvamuses rõhutada ja mul on hea meel alustada nüüd arutelu variraportööridega Äh, selleks, et valmistuda muudatusettepanekute e-, esitamiseks, äh, tähtajaks on üheksateistkümnes oktoober ja kaheksandal novembril vaatame need siin komisjonis läbi. aitäh ja ma oleks nüüd meeleldi andnud variraportööridele sõna, aga neid äh, kohal ei ole, seega saab sõna Euroopa Komisjon, proua Mekanova. Thank you very much. suur tänu suur tänu raportöörile arvamuse eest, äh, kommentaaride, mõtete eest. täpsustuseks võib-olla teatud teemade juurde. vot sooviksin öelda paar sõna, on kõigepealt äh, lävend, jah, siin on erinevaid nägemusi, kuid äh, komisjon on poole võrra vähendanud seda, mis on viiskümmend protsenti, viiekümne protsendi võrra praeguse perioodiga võrreldes, ma arvan, et on vaja tasakaalu Euroopa Liidu tasandil sekkumise Euroopa Liidu vaja- ja, ja liikmesriikide vajaduste vahel, ehk siis teiste sõnadega, kas sekkumine on õigustatud Euroopa Liidu tasandil, kui on vähem kui kakssada viiskümmend vallandatud töötajat teatud piirkonnas teatud ajahetkel seda võib kindlasti arutada, on poolt ja vastu argumente. komisjoni ettepanek on kakssada viiskümmend. kaasrahastamismäära ma ei hakka siin puudutama, siin on erinevaid nägevusi, seitsmekümne protsendi äh, ettepanekust saan samuti aru. meie sooviks, et oleks vastavus ESF Plussi lähenemisega, kuid rõhutaksin pigem seda, et oleme samuti üritanud äh, kajastada ka seda, et on vähem vallandatud töötajaid selleks, et vaja selleks, et juhtumid algatada, viia vastavusse see nende perioodidega, millest raportöör rääkis. seepärast oleme teinud ettepaneku lühemaks perioodiks. mida pikem on toetuse andmise periood, seda vähem on see kasulik vallandatud töötajatele. meid on kritiseeritud erinevate osapoolte poolt, kaasa arvatud kontrollikoda öeldes, et sekkumine ei ole piisavalt kiire. seepärast tegime ettepaneku lühemaks perioodiks, arvestades, et on vähem töötajaid, keda see antud hetkel puudutab. väga hindame ettepanekut, et koostöö peaks olema parem liikmesriikide ja komisjoni vahel ja andmete kogumine samuti on sellega seotud. me teame, et nii parlament kui ka meie ise oleme väga huvitatud andmete kogumisest äh, saavutatud tulemuste osas, mida, mida nad selle fondi, vaid ka teiste Euroopa Liidu fondide vahel, mis tegutsevad liikmesriikides, seda teha ei ole alati mitte lihtne, nii et tänan siinkohal toetuse eest. Äh, teavitamine ja kommunikatsioon samuti on tähtis ja me tahame, et see fond oleks nähtav kodanikele, kuid paraku on see liikmesriikide pädevuses kuivõrd seda tehta, tehakse nähtavaks liikmesriikides. ma ei mõista mõtet iga kahe aasta tagant äh, tehtava raporti kohta, sest, sest lõppraport on lõppraport, see tähendab, et rohkem sekkumist ei tule, välja arvatud juhul, kui, kui aetakse nüüd segamini iga-aastase raportiga, mille komisjon koostab iga kahe aasta tagant, kus teavitatakse parlamendi nõukogu majandus- ja sotsiaalkomiteed, regionaalide komiteed ja teisi sellest, kui, millised on olnud äh, viimase aas-, kahe aasta tegevused. võib-olla kahepoolselt saaksime nüüd välja selgitada, äh, mis oli selle eesmärgiks. muus osas on äh, see väike fond, umbes kolmsada muudatusettepanekut on esitatud erinevates komisjonides, mis on hetkel läbivaatamisel ja arvestades teie eelmist küsimust Euroopa Sotsiaalfondi osas, eile EMPLi komisjonis on nad lükanud, on nad ümber muutnud ajakava lõpphääletuse osas. see on kahekümnendal novembril nüüd kavas. esialgselt oli see kavas kaheksateistkümnendal oktoobril. nii palju meie poolt kommentaariks. suur tänu. aitäh see oli juba väga täielik vastus. kolleeg Barnio, palun lõpetuseks. oi, madame Mööle. proua esinaine, aitäh. komisjoni esindajale samuti suur tänu vastuste eest ja nagu ütlesite, proua esinaine, see oli, ütleksin, üksikasjalik kommentaar, nii et suur tänu. aga tuleksin tagasi mõnede eh, teemade juurde, mida ka teie esile tõstsite. hetkel on kahe, mõne kuu pärast äh, väga oluline sündmus Euroopa Liidu jaoks. ehk siis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised kahekümne kuuendal mail järgmisel aastal ja kõikjal, kõikjal paraku näeme, kuidas natsionalistid, Euroopa vastased ähm, liiguvad edasi jõuliselt liikmesriikides ja sõlmivad liite, on ka võimul. see kehtib paraku nii Põhja- kui Lõuna-Euroopas kui Ida-Euroopas. seega on tähtis et meie, kes me siin kaitseme Euroopa ülesehitamist, et me suudaksime saata signaale, mis näitavad, et me kaitseme ning äh, üleilmastumisega kohanemise Euroopa fond on just vahend, millega kaitsta kodanikke Euroopas. mida edukamad me oleme, seda parem äh, me võitlemaks natsionalistidega, Euroopa vastastega. seepärast äh, on oluline, väga oluline just äh, vallandamise künnis, väga oluline kaasrahastamise määr, sest nagu te ütlesite, äh, siin on see meie ühine võitlus, on tähtis, et me oleksime nähtavamad töötajate silmis et üleilmastamisega kohale, kohanemise fond oleks nähtavam. ja nagu te ütlesite, tegemist on poliitikaga, mis on liikmesriikide otsustada, see tähendab, see on liikmesriikide pädevuses. ma ei tahaks, et see oleks aga ka liiga diskreetne, et see ei oleks piisavalt nähtav. esiteks ja teiseks, ma arvan, et tuleb ka survet avaldada, meie Euroopa Liit peame survet avaldama liikmesriikidele sellepärast äh, tuli ka see mõte, et liikmesriigid annaksid aru selle kohta, kuidas rakendatakse seda üleilmastumisega koha, kohandamise fondi iga kahe aasta tagant selleks, et meie siis Euroopa Parlamendis võiksime paremini järelevalvet teostada äh, selle üle, mida liikmesriigid teevad või ei tee ja et ka Euroopa Komisjon saaks samuti järe, paremini järelevalvet teostada, see oli selle ettepaneku mõte ja üks teema, mille, millest te ei rääkinud, meie, kes mõtleme selle, kuidas Euroopa tasandil võidelda kliimamuutustega, me kuul-, me saime ka IPCC viimase aru, aruande sellel nädalal, see on e, prioriteetide seas tähtsaim, ehk siis kuidas võrrelda, võidelda kliimamuutustega. ja nagu ma ka meelde tuletasin oma sõnavõtu lõpul, me tahame, et see teema kaasataks fondi kriteeriumide alla. ma arvan, et äh, see oleks tähtis kliimamuutuste vastases võitluses. aitäh. aga ma arvan, et asi oleks parem, kui me väldiksime kahju tekkimist, äh, selle asemel, et pärast arutada, kuidas kahju kõrvaldada. ma arvan, et äh, see tegeleda tuleks tööhõive ja äh, sotsiaalküsimustega. aga sellega oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud ja nüüd äh, katkestaks äh, istungi seitsmeteist kolmekümneni, kuna me ei saa jätkata tööd, kuna härra De Jong ei ole siin, tema tuleb kolmandaks päevakorrapunktiks kohale poole kuueks ja pärast toimub siis äh, siinne koordinaatorite koosolek. sellega on siis äh, istung katkestatud kuni poole kuueni.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

no, gegen meine Ankündigung. vastupidiselt oma väljakuulutusele alustame varem, kui lubatud, olen tänulik kolleeg De Jongile, et ta kiirustas siia ja me jätkame tema arvamusega, mis puudutab äh, programmi nimega Justice, õigusprogramm siis. aitäh, proua esimees, teen hästi lühidalt, mul ei olnud võimalik siia varem kohale tulla sest tegemist on väga kiire nädalaga. kas ma pean lõpetama, küsib kõneleja. Parliamo italiano eh? <laughs> sì. Yeah. Yeah, it is.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 me oleme kõige kibedama tööplaaniga komisjon, meil on nii palju punkte, me ei leia isegi koosolekuks päevi, nüüd me istume siin tund aega ja ei tee mitte midagi. see tõesti ei ole väga hea stardipauk. aga me ei suutnud kuidagi eelnevalt prognoosida, kui kaua läheb meil aega arvamuste läbivaatamisteks ja mõne arvamuse vaatasime läbi kümne-viieteist minutiga, sellest siis Itaalia kabiini tõlke meil praegu ei ole, ütleb esimees As soon as they show up, we will kohe, kui nad saabuvad, jätkame because you know we we think that you give important inputs to the program that's why we really want to me arvame et äh, sul on tõesti väga palju tähtsat panustada sellele programmile me ei ole siin lihtsalt äh, formaalsetel põhjustel ma väga vabandan ma tõesti isegi ei mõelnud tõlke peale Third try. Thank you very much, uh, uh, Inge. I um, uh, wanted to say that I apologize that kolmas katse, vabandan. mul ei olnud aimugi, et pärastlõunal need küsimused nii kiiresti läbi võetakse, aga igal juhul see raport, mille ma koostasin õigusprogrammi kohta, tegemist on kontrolli, eelarve kontrolli komisjoni arvamusega ja ma ei hakanud siin õigusprogrammi väärtust eraldi välja tooma, sest me kõik toetame seda programmi. aga ma saan aru, et meie koostame siis oma arvamuse eelarve kontrolli komisjoni vaatevinklist, nii et minu muudatusettepanekud ühelt poolt äh, peegeldavadki seda meie üldist kurssi sellele küsimusele, et meil on vaja Euroopa lisandväärtust, ma toonitan seda põhimõtet, mis on tegelikult juba komisjoni ettepanekus sees ja ma toon seda veelgi rohkem välja ja ma loodan, et me saame ka tulemusi parandada, et me topeltrahastamist väldime. kui on rohkem kui üks fond, siis äh, kasutame ka seda põhimõtet ja me koordineerime seda ka siis Euroopa Liidu eelarve kaitsega, siis kui tegemist on ka üldistat-, üldistunud puudustega õigusriigi toimimises mõnes liikmesriigis. ja sellele lisaks ma arvan, et tegelikult me oleme ka minevikus juba seda küsimust arutanud, et äh, on natukene probleeme siis, kui me toome välja ühe või kaks akadeemilist institutsiooni sellepärast, et akadeemilised asutused tänapäeval ei pruugi olla mittetulundus, mittetulundusühingud, tihti on tegemist ärihuvidega, institutsioonidega, sellepärast ma jätsin ka kindlad nimed välja. aga me võime muidugi õigusprogrammi kasutada ka nende asutuste jaoks, sest ta on mõeldud äh, akadeemiliste asutuste jaoks, aga see kõik peaks olema siis äh, õiglane ja vabal valikul põhinev. et äh, kes suudab meile pakkuda siis äh, parimat teenust äh, kõige väiksema rahasumma eest. see on põhimõtteliselt minu arvamuse taust ja ma juba ootan muidugi ka siis märkusi variraportööridelt. proua Kinnitši, teie saate nüüd sõna grazie grazie presidente grazie all'onorevole ja suur tänu, esimees. suur tänu ka rahvasaadik De Jongile, kes meile äh, raportöörina selgitas siis tehtud tööd ja äh, rääkis siis sellest arvamusest. kahjuks äh, minul keelevõimekusega oli probleeme, aga sellegipoolest aitäh, proua esimees, et andsite mulle sõna mul on mõned äh, üldised kommentaarid. Äh, mina leian, et äh, koolitus õigusvaldkonnas töötavate inimeste koolitus on meie jaoks väga tähtis. väga tähtis on hoolitseda selle eest, et meil oleks õigus- ja kohtuorganite suurepärane koostöö ja just sellepärast on meil ka väga tähtis see õigusprogramm ja see, ja seda ka sellepärast, et meil on vabadusel, võrdsusel ja turvalisusel põhinev ala ja programm ähm, on ilmselgelt väga palju panustanud äh, just teadmiste vahetusse õigusvaldkonnas äh, ja seda nii tsiviilõiguse valdkonnas kui ka karistusõiguse valdkonnas. nüüd äh, riikideülesed koostöövõrgustikud ka neid toetatakse. mõtlen siin just seda EJTN-i Euroopa õigusalase koolituse võrgustikku, äh, mis äh, jagab siis infot kohtunike ja prokuröridega. karistusõiguses on tõesti väga palju erinevaid võrdlevaid uuringuid saanud rahastatud, on tõesti väga palju tehtud ka ära ohvrite kaitseks. Ähm, nii et ähm, me panustame selle programmi kaudu just kohtusüsteemide koostöö parandamiseks ja mul on väga hea meel, et äh, ka põhiõiguste hartas ette nähtud õigused leiavad siis rakendamist liikmesriikides just tänu sellele programmile. väga tähtis on see, et meil oleks vastastikune usaldus äh, ja seda selleks, et me ka teadlikumalt äh, ühenduse õigustikku liikmesriikides rakendaksime. nagu kolleeg De Jong ütles, eelarve kontrolli komisjon peab tegelema just eelarvet puudutava küsimusega ja mina variraportöörina olen tõesti väga palju valmis panustama selleks, et ähm, see raport kujuneks heaks ja et me saaksime tagada ka rahastuse aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. me oleme veendunud, et ähm, meil on vaja siin ka sünergiat tagada erinevate riikide kohtu- ja õigusorganite vahel ja me peame äh, tagama parema koolituse Euroopa Liidu tasandil selleks, et koostöö, mis on juba praegu tähtis, muutuks veelgi paremaks. nii et äh, teen ka mõned muudatusettepanekud selleks, et seda teksti veelgi paremaks muuta. ning suur tänu ka kolleeg De Jongile tehtud töö eest, aitäh! suur tänu ka teile, tegemist on tähtsa programmiga ja seepärast me toetame ka seda. kas Euroopa Komisjonist äh, esindaja soovib sõna saada? Yes, thank you and thank you to the uh, äh, raporteur and the... aitäh aitäh raportöörile ja variraportööridele arvamuse eest. toetame seda, mida te ütlesite, et meil on vaja tagada selle programmi lisandväärtus ja et me looksime sünergiaid erinevate programmide vahel ja seoksime kogu mitmeaastase finantsraamistikuga Euroopa Liidu eelarve kaitsmise meetmega siin on tehtud terve rida muudatusettepanekuid, mis lähevad ka tõesti selles suunas ja me oleme valmis ka parlamendiga koostööd tegema. siin on ka muudatusettepanekuid, mis on üldisemad ning äh, komisjon jätab endale õiguse vastata siis nendele muudatusettepanekutele, mis puudutavad hinnanguid. Äh, tegemist on horisontaalse meetmega kõikide programmide jaoks äh, ja meie ettepanekud on tõesti väga hästi läbi kaalutud äh, selleks, et äh, me tõesti ka rakendaksime seda, mis on välja töötatud. ja see puudutab siis kõiki programme ja sinna juurde ka tööprogrammid ning delegeeritud õigusaktide kasutamine rakendavate aktide kaudu, sest me tõesti leiame, et need programmid on selleks, et määrust äh, rakendada, nii et tegemist on üldiste küsimustega, mida tuleb ka üldiselt vaadata. aga ülejäänud küsimused, nende puhul võib öelda, et koostöö on hea. ja oleme täiesti nõus sellega, mida te põhimõtetena välja tõite. kolleeg De Jong, kolleeg De Jong, palun lõpetuseks. jah, ka mina ootan juba muudatusettepanekuid mida proua Kinnitši lubas teha. ma olen veendunud, et jõuame kokkuleppele. nüüd horisontaalsed küsimused. ma olin ka libe komisjonis Periklase programmi raportöör, arutame seda homme. ja seega olen ka mitmeaastase finantsraamistiku horisontaalse töörühma liige libe komisjonis kõik need küsimused, mida siin komisjon mainis, seda arutatakse ka seal. jah, muidugi eelarve kontrolli komisjon koostab küll arvamuse, aga tegelikuks eesmärgiks on ju see, et me äh, siin äh, sünkroniseeriksime neid erinevaid programme, et ei ole nii, et ühe programmi jaoks on meil äh, rakendusakt, teise jaoks delegeeritud õigusakt, ühe jaoks väike lühike tähtaeg ette nähtud, teiste jaoks pikk, nii et ma tõesti loodan, et lõpuks on kõik ühtemoodi. suur tänu, siis on meil ka muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. üheksateist oktoober kell neliteist null null ja me hääletame kaheksandal novembril. nii, sellega me oleme nüüd avaliku koosoleku päevakorra ammendanud ja ma palun nüüd kõigil kes ei pea siia kohale jääma, saalist lahkuda, sest meil järgneb kinnine koosolek, aga need, kes peavad siia jääma, palun jääge ka tegelikult ja tõesti siia. aitäh ja me kohtume homme kell üheksa uuesti